resolutsiooni ettepanekut kuue äh, fraktsiooni ühine mm, resolutsiooni ettepanek, mis asendab kõik muud tekstid, äh, muudatusi ei ole, ma panen kogu resolutsiooni ettepaneku hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud väga suure häälteenamusega. Äh, päevakord näeb ette kuue resolutsiooni ettepaneku hääletamist Guinea kohta, Ähm, meil on kuue äh, fraktsiooni ettepanek, mis asendab kõik, muudatusettepanekuid ei ole, äh, hääletame kogu ühisresolutsiooni, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Äh, Õnnetlused autorile, päevakorras on ette nähtud kuue resolutsiooni ettepanek Keenia kohta kuue fraktsiooni ühine ettepanek, hääletame kogu ühist